vägivalla vastasest võitlusest ja raportöör saab neljaks minutiks sõna, palun. lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, kallid kolleegid. kõigepealt tahaksin tänada oma variraportööri, äh, naiste lobiorganisatsiooni, ja äh, Euroopa naiste ohvri toetusta naistevastane vägivald on tõsine inimõiguste rikkumine ja soopõhine diskrimineerimine, tegemist on soolise ebavõrdsuse ühe põhilise põhjusega ning tekitab äh, naiste suhtes diskrimineerimist igal elualal ja elutasandil umbes kakskümmend kuni kakskümmend viis protsenti Euroopa naiselanikkonnast on talunud äh, füüsilist vägivalda vähemalt kord oma täiskasvanu elu jooksul ja üle kümne protsendi on talunud jõu kasutamisega seotud seksuaalset vägivalda. tervelt nelikümmend viis protsenti naistest on kannatanud mõne vägivalla vormi all, kaksteist kuni viisteist protsenti Euroopa naiselanikkonnast on koduvägivalla ohvrid ja iga päev sureb Euroopa Liidus selle tõttu seitse naist. majandus äh, kulu äh, vägivalla tõttu äh, naiste suunas äh, on hinnanguliselt kakssada kakskümmend kaheksa miljardit eurot igal aastal, sealhulgas nelikümmend viis miljardit teenuste eest, kakskümmend neli miljardit saamata jäänud majanduslik kasu ja sada viiskümmend üheksa miljardit valu ja kannatuste eest. nii et ennetava tegevuse kulu on väiksem kui vägivalla kulu me oleme pöördunud komisjoni poole äh, äh, ettepanekute saamiseks, et esitatakse ettepanekud äh, naistevastase vägivalla vastu võitlemiseks seadusandlikult. praegusel hetkel puudub sellist raamistikku ja puudub kõikehõlmav strateegia. kahekümne kaheksas liikmesriigis on saavutused väga erinevad ja pole vähimatki kahtlust, et naistevastane vägivald on piiriülene ja sellega peab tegelema Euroopa Liidu tasandil. meil on vaja miinimumstandardeid, ühiseid määratlusi ja tegevust. meie raportis on oma resolutsiooni ettepanek legislatiivse tegevuse kohta millest lähtuvalt me peaksime vahetama häid tavasid koolituse valdkonnas, ametnike väljakoolitamisel kasutatakse ja ka passarellklauslit meie aluslepingust eh, ja palutakse soolistel alustel toime pandud vägivald lisada teiste sarnaste vägivallaliikide, liikide juurde. me tahaksime toetada liikmesriike vägivalla vastases võitluses ka selles valdkonnas. me tahaksime ka statistika kogumist ühistel alustel, nõuame komisjonilt uut tegevuskava suguelundite maandamise kohtu, kohta, sealhulgas ka ennetav tegevus. ja me kutsume komisjoni üles algatama Euroopa Komisjoni liit, liitumine öö, äh, liitumine vastava konventsiooniga ja samuti tahaksime Euroopa soolise võrdõiguslikkuse instituudi asutamist. samuti nõuame komisjonilt äh, naistevastase vägivalla teavitusaastat. komisjon peaks olema liider soolistel alustel toime pandud vägivallavastases võitluses ning peaks aitama tagada seda, et vägivallatu elu äh, on võimalik kõigile naistele Euroopa Liidus. ja me kutsume komisjoni üles äh, selle raportiga väga tõsiselt tegelema, aitäh. suur tänu, proua Parvanova, nüüd on meil vaba mikrofoni voor ja siin soovib palju rohkem inimesi sõna, kui meil ette nähtud, meil on kõigest viis minutit aega. me peame arvestama ka sellega, et me peame kell üksteist lõpetama, sellepärast saab kõigepealt sõna proua Angelilli, palun. presidente, danni si confermano. president juba aastaid äh, ikka ja jälle näeme me neid õudseid dramaatilisi sündmusi neljandik Euroopa naistest on kokku puutunud vägivallaga oma elu jooksul ja kümme protsenti on ohustatud seksuaalsest vägivallast. vägivald naiste vastu ja naistevastase vägivalla vastane võitlus peab äh, saama Euroopa Liidu probleem äh, prioriteediks number üks. tähtis on siin kasutada nullsallivust äh, me peame arvestama sellega, et naistevastane vägivald on kuritegu, suur kuritegu, meil on vaja kindlaid reegleid ja norme selleks, et võidelda tõhusalt naistevastase vägivalla vastu kahekümne kaheksas Euroopa Liidu liikmesriigis. meil on vaja ka tugevat tegevuskava selleks, et äh, ka ennetustööd teha ja vältida naistevastast vägivalda. suur tänu, proua Anželilli, järgmisena kolleeg Pooson, palun gospodine predsjedavajući suur tänu härra esimees mina isiklikult usun et on väga tähtis see, et meil on nüüd strateegia Euroopa Liidu tasandil võitlemaks naistevastase vägivalla vastu. veerand naistest oma elu jooksul kogeb vägivalda ja kümme protsenti äh, naistest kogeb äh, seksuaalset vägivalda. meil ei olnud mitte mingit süsteemi, kuidas neid kaitsta me tegelikult ei saa rääkida siin ainult numbritest, sest meil ei ole korralikke metod-, korralikku metodoloogiat Euroopa Liidu tasandil selleks, et sellest rääkida. üks koma kaheksa protsenti SKT-st äh, läheb äh, ravikuludeks selleks, et äh, ravida naisi, kes on kannatanud vägivalda. aga tegelikult äh, füüsilise trauma kõrval on ka tegemist vaimse traumaga ja meil tõesti on suur kohustus kaitsta rohkemat kui poolt Euroopa Liidu elanikkonnast ja me peaksime komisjonile meenutama, et nad peavad tegema seda, mida nad peavad tegema. suur tänu, kolleeg Borson ja järgmisena proua Bilbao, palun suur tänu, härra president. igal aastal sureb kolm tuhat naist äh, sellepärast, et nad on sattunud koduse vägivalla ohvriks ja tegemist on hinnangutega, väga paljudel liikmesriikides ei ole tegelikult statistikat, sellepärast et soopõhist vägivalda peetakse äh, perekonna küsimuseks ja sellega ei tegeleta. meil on vaja raamistikku selleks, et teadvustada selle probleemi olemasolust kogu Euroopat, sest tegemist on inimõiguste rikkumisega. meil on vaja Euroopa strateegiat, mis eelkõige keskendub ohvritele. meil on tähtis ka see, et me uuriksime neid äh, kuritegusid ja tegeleksime ka ennetustööga. naistevastane vägivald on tegelikult äh, äh, väärtustevastane kuritegu jalge alla tambitakse väärtused, mille eest meie peaksime võitlema, sellepärast on väga tähtis, et äh, meil ei oleks enam soopõhist ja kodust vägivalda. suur tänu, proua Bilbao Barandika ja järgmisena saab sõna proua Tomasic, palun. suur tänu rješenja ovog problema te dajem otvorenu podršku borbi mina olen eriliselt huvitatud sellest küsimusest sellepärast et ma olen naisterahvas ja kunagine politseinik ma toetan resolutsiooni eriti seda kus tuuakse välja ennetusmeetmed ja teadlikkuse tõstmine. ma arvan, et selline lähenemine peaks olema ka osa haridussüsteemist ja üleüldiselt äh, tuleb sellest avalikkuses rohkem rääkida. politseinikuna ma väga palju tegelesin ka naissoost ohvritega ja ma tean väga hästi, kui raske on võidelda selle probleemi vastu. jah, ma ei leia, et me peaksime siin lihtsalt äh, äh lehekülgede kaupa seadusi vastu võtma, vaid naistevastase vägivalla vastu tuleb võidelda igal tänavanurgal, mitte ainult Brüsseli eh, koridorides. me peame minema madalamale tasandile, me peame tegema koostööd kohalike omavalitsuse asutustega ja tõesti, liikmesriikide pädevused on siin palju kõrgemad kui Euroopa Liidu omad. aitäh! suur tänu, proua Tomasic, järgmisena saab sõna proua Pasescu, palun. suur tänu meil Rumeenias kaheksakümmend kolm protsenti naistest kannatab koduse vägivalla all ja iga poole minuti tagant satub üks naine koduse vägivalla ohvriks. naistevastane vägivald on tõesti õudne reaalsus ning see vägivald isegi suureneb. sotsiaaldemokraatlik valitsus äh, Äh, Rumeenias lükkas edasi Istanbuli konvendi, konventsiooni ratifitseerimine. Euroopa Liidu institutsioonid peaksid saatma selge sõnumi, ei ole mitte mingit tolerantsust või erakorralist olukorda selleks, et leppida naistevastase vägivallaga. väga paljudel juhtumitel äh, tegelikult äh, see, kuidas me käitume, sõltub sellest, kuidas meid on koolitatud. tõesti, ärge unustagem, et tänased lapsed on homsed äh, täiskasvanud ja käituvad täpselt nii, nagu nad kodus seda nägid. suur tänu ja viimasena saab sõna proua Ljubtšema vaba mikrofoni vooru käigus. proua Ljubtševa. härra president, kallid kolleegid, proua volinik Euroopa Parlament kogu aeg teatud aja järel avalikustab äh, aruandeid, mis puudutavad naistevastast vägivalda, kuid sellegipoolest ei ole meil korralikku lahendust sellele probleemile. naistevastane vägivald äh, näitab tegelikult äh, meie käitumis- ja mõtlemismaailma, see toob endaga kaasa ebavõrdsuse. me räägime siin füüsilisest Eh, seksuaalsetest kannatustest eh, mitte ainult ohvrite jaoks, vaid ka nende perekondade jaoks ja tihti kurjategijad jäävad karistuseta. ohvritel ei ole mitte ainult õigusabi vaja, neil on vaja ka psühholoogilist abi, eh, meditsiinilist abi ja on ka erinevaid toetusmeetmeid selleks, et tagajärgedega hakkama saada. naised ja lapsed, mis satuvad, kes satuvad vägivalla ohvriks, peavad need, me peame jälgima neid inimesi selleks, et äh, neid aidata, peale selle peaksime soolise võrdõiguslikkuse instituudi kaasama, meil on vaja Euroopa Liidu tasandil määruseid selle kohta ja samamoodi korralikku teavituskampaaniat. suur tänu, proua Ljubtševa, ma ütlesin, et ma ei saa kõigile sõna anda eriti tuleb mul arvestada nende kolleegidega, kes eelnevalt on juba saanud aruteludes sõna või mitte. ja viimast viimasena selles päevakorrapunktis saab sõna proua Georgieva, palun. suur tänu, härra juhataja. iga päev naised ja tüdrukud on alandatud, neid pekstakse, neid kuritarvitatakse eh, seksuaalselt, neid eh, tapetakse ainult sellepärast, et nad on naised, ainult sellepärast, et nad on tüdrukud ja seda juhtub meie liikmesriikides seda juhtub igal pool maailmas. see ei mõjusta mitte ainult neid naisi, kes ohvriks langevad, vaid see on tohutu koorem tervele ühiskonnale, see on täiesti vastuvõetamatu. ma tahaksin õnnitleda eh, proua Barvanovat selle raporti eest, mida ta koostas meil on väga hea meel, et ta meelekindlalt on tegelenud selle teemaga ja et ta kutsub komisjoni üles tegutsemisele. komisjonis oleme me näidanud, et me tahame tõepoolest ära kasutada kõik Euroopa Liidu pädevused selleks, et toetada liikmesriike, et nad saaksid võidelda igasuguse vägivalla vastu, mis on suunatud naistele me töötame ka terve maailmaga ja me teeme seda näiteks humanitaarabi kaudu nüüd me paneme paika Euroopa tasemel eh, kõikehõlmava õigusliku raamistiku, et kaitsta naisi igasuguse vägivalla eest. selle mm, alla käib inimkaubanduse eh, direktiiv, direktiiv eh, seksuaalse ekspluateerimise ja seksuaalärakasutamise vastu, see puudutab naisi ja ähm, noori tuleb meil määrus, eh, me tegeleme sellega nii tsiviilasjade eh, kui kriminaalasjade eh, vallas, nii et, et me teeme kõik, mis võimalik, et soolist vägivalda vähendada. niisugune raamistik on juba praegu paigas ning praegusel hetkel komisjon juhendab ja jälgib liikmesriike, kuidas nad seda kõike rakendavad. uued õigusinstrumendid, mida parlament soovitas, kõik need soovitused nõuavad väga tõsist analüüsi. me peame vaatama, kuidas see praegusel hetkel sobib kokku pädev vastutuse jaotamisega komisjoni ja liikmesriikide vahel. Lissaboni lepingu kaheksakümne neljas artikkel toob välja selged mm, seisukohad, mida saab teha liikmesriik kriminaalõiguse vallas vägivalla vastu. me peame eh, hindama väga oluli-, väga tõsiselt, mida saab teha eh, ennetamise vallas, seal, selle all ka käib teavitus, selle hulka käib siis eh, rohujuure tasemel tegevuste eh, rahaline toetamine, mis on suunatud eh, naiste vastu suunatud vägivalla vastu. ja nüüd on vaja ka kõik teadmised eh, Euroopa Liidu ja liikmesriikide tasemel mm, tegevuseks pöörata. komisjonil Äh, komisjoni poolt oleme me mm, aktiivselt tegelenud Eurostatiga, äh, võrdõiguslikkuse ametiga, äh, siis ka soolise võrdõiguslikkuse ametiga, aga vaja on ka, et liikmesriigid paneksid õla alla. oluline on, et me toetaksime kodanikke arengu ja võrdõiguslikkuse programme ja nende kaudu me saame toetada liikmesriikide valitsusi, kes selles vallas eh, töötavad, me saame seda teha rahaliselt. Eh, te teate, et komisjon ehm, eh, Eh, jälgib olukorda naiste genitaalse eh, moonutamise osas, sest see on keelatud ja rahvusvahelisel naistepäeval me peame ütlema, et selles osas on nulltolerants. mis puudutab Euroopa Nõukogu eh, konventsiooni, siis me praegusel hetkel vaatame, millised oleksid eh, poliitilised sammud, kas see sobib, et Euroopa Liit ühineks selle konventsiooniga, aga oluline on see, et me kogu aeg tuletaksime liikmesriikidele meelde, et nad sellele eh, konventsioonile alla kirjutaksid ja ratifitseeriksid. praegusel hetkel neli aasta Ehm, pärast ehm, selle konventsiooni vastuvõtmist on kakskümmend liikmesriiki sellele alla kirjutanud, aga ainult neli riiki on selle ratifitseerinud Austria, Itaalia, Portugal, nemad on ratifitseerinud, teiste osas me peame tegema veel väga tõsist tööd, me peame küsima liikmesriikide käest, mikspärast nad ei ähm, ratifitseeri esimest rahvusvaheliselt siduvat Eh, õigusakti, mis on suunatud naiste eh, vastalise vägivalla vastu võitlemisele. kas liikmesriigid toetavad niisugust poliitikat või mitte ja kui nad tõepoolest seda toetavad, siis kõik liikmesriigid peaksid ikkagi julgelt ratifitseerima eh, selle dokumendi ja nüüd kokkuvõtteks ütlen ma, et eh, komisjon kasutab ära eh, kõiki neid pädevusi, mis eh, tal on selleks, et mm, selleks, et kaitsta naisi, tegemist on naiste õigustega, keda me peame kaitsma vägivalla vastu. sellest võidab terve ühiskond. suur tänu. Vielen Dank, Frau Kollegin Georgieva suur tänu, proua Georgieva, sellega on arutelu ammendunud ja hääletus toimub homme keskpäeval. Läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on kolleeg Honeyballi raport, mis puudutab seksuaalset ärakasutamist ja prostitutsiooni ning nende mõju soolisele võrdõiguslikkusele. kõigepealt raportöör neli minutit, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja, kallid kolleegid. suur tänu ka kõikidele variraportööridele ja erinevatele